tahaks kõigepealt kasutada võimalust tänada kolleege toetuse eest ja suurepärase äh, koostöö eest seal äh, Kõrgõzstanis. ma tahaksin tänada ka sekretäriaati ja muud personali äh, nende töö eest. Kõrgõzstani on pikalt peetud kõige avatumaks ja demokraatlikumaks riigiks Kesk-Aasias ja Euroopa Parlament on alates kahe tuhande viiendast aastast tegelenud seal valimiste vaatlemisega ja me arvame, et Kõrgõzstan on ainulaadne näide selles piirkonnas ja tuleks e, julgustada neid liikuma demokraatlikus äh, suunas, aga ähm, Äh, need valimised olid väga olulised, sest nad andsid panuse demokraatlike institutsioonide tugevdamisele. Äh, see võimaldas võimu üle anda ühelt valitud äh, presidendilt teisele. valimistulemused olid selged ja teist vooru ei olnud vaja. Soron Pai, Jebekov võitis esimeses äh, voorus äh, üle viiekümne protsendiga ning äh, tema rivaal Babanov sai kolmkümmend kolm protsenti häältest. viiskümmend kuus protsenti oli valimisosalus, härra Babanov kurtis selle üle, et oli ka rikkumisi valimistel, aga ta tunnus, tunnistas kaotust äh, ütles, et rahvas on rääkinud, see oli kõik väga julgustav. eelmisel nädalal saime teada, et härra Atam, härra Babanov äh, astus tagasi parlamendis suurima opositsioonipartei juhi kohalt äh, ja pärast seda, kui tema vastu oli avatud äh, kriminaaluurimine, üks hämmastav asi nende valimiste puhul oli, et erinevalt paljudest teistest Kesk-Aasia ähm, riikidest president Atambajev pidas kinni ähm, konstitutsioonis ette nähtud ühe ametiaja piirangust, astus tagasi. Äh, huvitav on aga ka see, et kui ähm, äh, aktiivne saab ta olema tulevikus, äh, kui tema lemmikkandidaat nüüd saab presidendiks Nursultan Nazarbajev võttis Atambajevi vastu, kui riikide vahel olid pingelised suhted. seni on näha veel äh, konsulteerimist nende riikide vahel. Ähm, nagu tavaliselt äh, olime kaasatud äh, OECE e Odihri ähm, aruande koostamisse, te olete saanud äh, selle koopia. enne valimispäeva äh, kohtusime äh, peaministri ja välisministriga Biškekis ja ka äh, valimiskomisjonide ähm, esindajatega, muude poliitikutega. me tutvusime olukorraga enne valimisi nendel kohtumistel. valimispäeval jagunesime kolme meeskonda Bishkeki, Belutši ja Karabalta äh, meeskondadesse äh, Äh, jälgisime valimisi algusest äh, kuni lõpuni, jälgisime ka äh, häälte lugemist, me tervitame seda, et oli tagatud tõeline konkurents, et valijatel oli, kelle vahel valida ja et kampaania oli üldjoontes vaba. me nägime samas ka probleeme kampaania jooksul ja valimispäeval, need on meie jaoks murettekitavad, ka kolleeg Panseri väl-, äh, õiguskomisjoni juht enne meie reisi juba väljendas neid muresid. me nägime, et oli piiranguid seoses meediavabadusega, äh, näiteks äh, ajakirjanike vastu esitati laimumise tõttu hagisid kohtusse, oli see, selline olukord viib enesetsensuuri tekkimiseni, aga üldiselt ja üldiselt äh, äh, televisioon ei äh, taganud ähm, õiglast ja ähm, head info, infot valijatele. me nägime ka seda, et, et viimastel aastatel on kodanikuühiskonda survestatud, me kuulsime ka erinevatest kuri teojuhtumitest ja kampaaniategijate vangistamisest. Äh, augustis äh, äh, toimus ka üks väidetavalt poliitiliselt motiveeritud kohtuprotsess. Kanat Pekisaev <laughs> Äh, julgeolekuteenistuse äh, äh, sõnade kohaselt oli plaanis endise peaministri vastu korraldada rünnak, kui mm, kaotatakse valimised. meie mured hõlmavad laiemat perioodi kui ainult äh, valimisperiood. me järgime, jälgime olukorda Kirgistan, Kõrgõzstanis edaspidigi. see on osa meie piir, äh, pidevast dialoogist Kõrgõzstaniga ja Euroopa Liidu äh, stiimulitest GSP pluss süsteemi raames. ma olen juba kirjutanud härra Langele, INTA komisjoni esimehele ja selgitanud talle neid probleeme ja meie muresid äh, seoses Kõrgõzstaniga. Euroopa Liidu Kõrgõzstani suhted äh, on väga olulised, äh, seda rõhutati ka enne, kui me Biškeki reisisime üheksandal oktoobril. nõukogu võttis vastu siis komisjoni jaoks mandaadi ja kõrge esindaja jaoks mandaadi, et pidada läbirääkimisi Kõrgõzstaniga kõikehõlmava lepingu üle et Mm, vaja on tugevdada demokraatiat, äh, õigusriigi põhimõtteid, kohtusüsteemi äh, sõltumatust, edendada majandusolukorda, Euroopa Parlament jälgib seda olukorda ja mm, ja peab äh, lõpuks ka selle lepingu heaks kiitma. Euroopa Liidu Kirgistani suhete kontekst on järgmine. Venemaa on Kõrgõzstani strateegiline majanduslik partner, Hiina aga peamine kaubanduspartner, nelikümmend üheksa protsenti Kõrgõzstani välisvõlast ähm, äh, on hiinlaste käes. aga ühiskonnas on väga palju Hiina vastasust. viimasel äh, Äh, äh, viimase valimiskampaania ajal suhted äh, halvenesid täpselt kuu pärast äh, läbirääkimismandaadi väljakuulutamist, üheksandal äh, oktoobril, äh, külastas proua Mogherini Biškeki, kordas üle Euroopa Liidu jätkuva toetuse reformiprotsessile Kõrgõzstanis, ta kutsus üles ka täielikult rakendama OECD ODIRi valimismaatluse missiooni soovitusi, nii et Euroopa Liit peab samuti mängima oma rolli, täielikult toetama Kõrgõzstani, et kõik need vajalikud reformid läbi viidaks ning äh, räägin nüüd siin Kesk-Aasia delegatsiooni asejuhina ja kinnitan, et me teen kõiki, kõik selleks, et parlament mängiks selles äh, eriti olulist rolli. ma loomulikult ei leidnud seda kohta üles, <laughs> kus on aitäh, et rääkisite meile nii valimistest kui äh, muudest küsimustest. proua Manescu, kas te soovite sõna? härra. ma ah, sain valesti aru, te ei soovi sõna siiski. Äh, sõnasoove ei ole, nii et äh, saame siin lõpetada selle punkti käsitlemise. Teie väga mahukas ülevaade oli meie komisjoni jaoks äh, piisav ja lähme järgmise päevakorrapunkti juurde. järgmine punkt päevakorras on äh, soovitused nõukogule ja komisjonile, mis puudutavad džihadismi vastast võitlust ja tuleb tegeleda meil eraldi terrorismi rahastamisega ja selle raporti on koostanud härra Naart. terrorismivastase võitluse puhul väga tähtis on just rahavoogude äralõikamine ja see tundub olevat ka üks paremaid vastuseid sellele probleemile. praegusel hetkel äh, džihadistide rahastamise äralõikamine on äh, väga tähtis, sellepärast et neil on siiamaani õnnestunud rahastamisvahendeid saada. Euroopa Liit peab tegema siin koostööd teiste institutsioonidega selleks, et terrorismirünnakuid vähendada ja annangi kohe sõna raportöörile härra Nardile, kes kõigepealt teeb lühiülevaate raporti kohta. aitäh, esimees. tahaksin ähm, tähelepanu makro- ja mikroterrorismi probleemile, et on kaks erinevat rahastamisviisi. ISISe lüüa saamine on endaga kaasa toonud äh, mikroterrorismi, me väga hästi nägime Barcelonas, Nizzas ja Londonis äh, selle mõjusid ja just sellepärast ei ole meil enam vaja rääkida suurtest pangaülekannetest, vaid meil tuleb rääkida nii-öelda väiksematest äh, terrorirünnakutest. ning äh, me peaksime väga selgelt välja tooma, millised on äh, rahastamised, me rääkisime siin näiteks krüptovaluutadest, aga ka teebetkaartidest ja on tõesti väga tähtis, et ähm, me jälgiksime ka väiksemaid rahaliikumisi. liikmesriigid peavad välja töötama seadused selleks, et oleks võimalik äh, pangaarveid külmutada äh, või üldse mitte pangaarvet avada, kui inimene ei ela, ela selles riigis, just hoolitsemaks selle eest, et äh, sellised väiksemad rahaülekanded peatatakse on äh, liikmesriike, mis jälgivad küll euroülekandeid, kuid mitte teisi valuutasid. me ei soovi siin mitte mingeid maksupoliitilisi muudatusi ja me ei soovi ka pädevusi kärpida, vaid me soovime hoolitseda selle eest, et ei tehtaks vahet äh, teatud riigi kodanikel ja teatud riigis elavatel elanikel. volinik King äh, praegusel hetkel tegeleb ju ka neljanda rahapesuvastase direktiiviga. tuleb finantsluureteenistuste tööd parandada, rohkem kontrollida rahavoogusid pankades äh, ja ka liikmesriikide vahel tehtud äh, pangaülekandeid. väga paljudel liikmesriikidel on tegelikult äh, päris hea ülevaade selle kohta, äh, kellel missugune pangakonto on. kuid seda infot ei vahetata, ei toimu mitte mingit koordineerimistööd nii et pangaküsimuste puhul meil ei ole mitte mingit sellist Euroopa tasandil ülevaadet. ja just sellepärast äh, tulebki koostööd parandada ja äh, eriti just erinevate finantsluureteenistuste vahel. praegusel hetkel see koostöö on ebastabiilne ja mitteametlik mm, väga tähtis on, et meil oleks andmepank, millel oleks ka tõesti reaalselt juurdepääs, mitte ainult teoreetiliselt. on räägitud ka sellest, et meil on vaja Euroopa luureteenistust, kuid majanduskuride osas meil ei ole mitte mingit ülevaadet Euroopa Liidu tasandil. Euroopa Liit peab midagi selles osas ette võtma. praegusel hetkel toimub meil, ei toimu meil koostööd horisontaalselt, vaid ainult äh, hierarhia kaudu ja sellepärast on meil vaja uued süsteemid luua selleks, et oleks võimalik liikmesriikidel otsekoheselt saada juurdepääs andmepaikadele. näiteks kui Soome kohus arutab terrorirünnakut äh, ja samal ajal Portugali kohtunik tegeleb narkootikumide äh, vahendamisega äh, ja nad mõlemad mõistavad kohut teadmata, et äh, mõistavad kohut ühe ja sama isiku üle. ei saa olla nii, et äh, kurjategijad on alati meist paar-kolm sammu ees. ja see arutelu tuleb nüüd käima lükata, sellepärast et see on küsimus, mis ikka ja jälle tõstatub. meil on vaja sellest lollist poliitilisest korrektsusest üle saada ja meil on vaja leida lahendus äh, Äh, sellisele reaalsele ohule nagu terrorismioht. aitäh raportöörile, kõigepealt annan sõna Rahvaparteist härra Kaalerile ja tema siis võtab sõna siis härra Aduktsoni, Adaktuksoni nimel, kes on äh, variraportöör, härra Adaktusson palus nimelt mul äh, oma avalduse ette lugeda, et kõigepealt tänab ta raportööri väga hea raporti eest ja võitlus ISISe vastu äh, ja sealsed edusammud ei tähenda seda, et me peaksime ennatlikult kuulutama äh, sõjaterrorismi vastu lõppenuks ja ennast võidiks kuulutama. selle asemel tuleks äh, õppida nii ISISe tõusust kui ka langusest. üheks tähtsaks õppetunniks on see, et äh, rahastamisvoogude läbilõikamine aitas tegelikult seda terrorismiorganisatsiooni õõnestada. pärast seda, kui ISISe suuruse organisatsioon on lõhutud, tekib vaakum ja teatud jõud teevad nüüd ükskõik, mida vaja selleks, et seda vaakumit uute džihadistlike mõtetega täita, neil on vaja selleks raha ja just sellepärast on see resolutsioon väga õigeõigne. see tähendab seda, et meil tuleb täpselt välja selgitada, millised on need rahastamisvood, millega toetatakse terrorismiorganisatsioone, sest ainult niimoodi on meil võimalik tulevikus terrorirünnakuid vähendada ja edukalt terrorismiorganisatsioone õnnestada. seega rahastamisvoogude äralõikamine peaks olema üks kõige tähtsamaid meetmeid nende võrgustike vastases võitluses ja siin on väga tähtis mõelda ka rakendamise poole, peale. Äh, tõesti, liikmesriikide valitsused peavad nüüd hakkama ka tõesti midagi tegema oma sõnadele lisaks äh, tuleb toetada luureteenistuste koostööd, Euroopa rahvapartei leiab, et äh, ISISe taga olev ideoloogia on teokraatlik ideoloogia, mis soovib domineerida kogu ühiskonda ja selle kohaselt tuleks kõikides riikides sisse viia šariaat. ja see äärmuslik islamism, salafism ei puuduta üldse mitte nii-öelda spirituaalsust, vaid õõnestab hoopis seadusi ja on täiesti vastuolus sellega, mida meie teeme, ehk et riik ja usk oleksid lahus salafismi tihti rahastavad laheriikide jõud ja selle taga on poliitilised eesmärgid ning soovitakse üha rohkem teha vahet moslemitel ja mittemoslemitel ja suurendada äh, sallimatust. väga tähtis on, et raportöör selle välja tõi ja Rahvapartei soovib äh, üle vaadata oma poliitika nende riikide suhtes, mis rahastavad islamistlikku terrorismi me oleme näinud ka Türgi mõju Euroopa diasporaale ja sealsed äh, arengud äh, valmistavad meile üha rohkem muret ja võib-olla tuleks seda ka mainida. rahvapartei tahab äh, toonitada ka seda, kui tähtis on vaadata, kes rahastavad mošeesid ja teisli islamirühmitusi ja kui meile tundub, et rahastatakse siin pigem radikaliseerumist ja vägivalda või terrorismi, siis tuleks ka need rahastamisallikad läbi lõigata mul on väga hea meel, et kutsutakse üles Euroopa Liidu liikmesriiki välja töötama järelevalvesüsteemi, hoolitsemaks selle eest, et mošeed, kultuuriorganisatsioonid ja ülejäänud organisatsioonid annavad täpselt teada, kellelt nad raha saavad ja kuidas seda kasutatakse. väga paljud eksperdid räägivad ka sellest, kui tähtis on äh, Hvalava äh, Äh, raha ülekandesüsteem äh, äärmuslike rühmituste rahastamisel ja äh, väga hea on, et raportöör siin selgesõnaliselt seda ka välja tooks. võib-olla võiks mõelda ka selle peale, milline on see probleem Euroopas, sellepärast et Halava süsteemist ei ole väga palju Euroopa Liidus räägitud, vähemalt mitte siiamaani. ja teksti parandamise, teksti lõpus öeldakse, et on vaja veel ka uus, uut õigusandlust, me tahaksime teada, mida saaks siin väliskomisjon teha. veel kord aitäh selle eest ja raportöör ootab juba põnevusega järgnevat tööd selle tähtsa küsimuse kallal, aitäh! aitäh ja tõesti tundub, et minu Rootsi kolleeg suudab pikemaid tekste rääkida, kui ta tavaliselt äh, räägib järgmisena härra Liits, kes võtab sõna variraportöör Moodi nimel. kõik asendavad täna kedagi või? aitäh, esimees! aitäh, kallid kolleegid! vabandan, et mul ei olnud võimalik täna siia tulla, loeb Arne Liits ette tegemist on väga hea vari, väga hea raportiga, mille üle on meil hea meel, arutelud, mida alustasime raportööriga, äh, kus me tõesti üritasime välja töötada seda, millised peaksid olema soovitused, millega saaks tõesti midagi ära teha? kasutatakse positiivseid äh, sõnakasutust, räägitakse luureteenistuste koostööst, tehakse seda realistlikult ja me ootame sellele lähenemisele suurt toetust. tuleks toonitada, et sellises valdkonnas, mis on nii tundlik, tuleb hoolitseda selle eest, et äh, meie sõnakasutus äh, ei too endaga kaasa ebaõiglaseid stereotüüpe islamiusku inimeste jaoks ma olen äh, raportööriga konstruktiivseid arutelusid pidanud, oleme rääkinud siin sanktsioonide karmistamisest nendega, kes teevad äh, koostööd ja äri ISISega ja tuleb vaadata ka teatud kaubandust, millega rahastatakse islamismi, nagu näiteks siin on vääriskivid ja nii edasi. ma ootan konstruktiivsete arutelude jätkumist ja loodan, et meil õnnestub komisjonile ja nõukogule väga ambitsioonikas soovitus koostada. aitäh sotsiaaldemokraatidele, et nii lühidalt hakkama saite, ECR fraktsiooni härra Van Orden, palun. kas ei esindagi kedagi või? aitäh, esimees. ka minu poolt aitäh Javier Nartile suurepärane vundament äh, edasiseks tööks. meile meeldib see üldine lähenemine ja see, et vaadatakse tulevikku. kõigepealt üks bürokraatlik märkus, küsimus selle raporti struktuuri kohta, mis võib-olla ei ole nii tavaline mulle tavaliselt meeldivad sellised ebatavalised lähenemised, aga seekord ma küsin, kas sellest on kasu, sest meil on siin tõesti peatükk üks, mis põhimõtteliselt on kogu raport, äh, kui tavaliselt meie raportites on terve rida peatükke, võib-olla mingi põhjus. esimest selgitan, see on ebatavaline raport selle, sellepärast et tegemist on soovitusega, nii et kõik peaks olema sellega korras. no siis on hästi, ütleb härra Van Orden. isegi aga ikkagi tuleb äh, teha vahet äh, selle vahel, mis on rahvusvaheliste organisatsioonide rahastamine, nagu näiteks ISIS ja Al-Qaeda rahastamine ja sarnaste organisatsioonide rahastamine ja rahastamine, mi-, mis jõuab meie riikidesse selleks, et teha reklaami terrorismile. see on see nii-öelda pri-, pre-džihadistlik, e-džihadistlik faas. Ähm, ja siis äh, tihti rahastavad ju mošeed ka näiteks äärmuslust. Need küsimused tunduvad mulle olevat seotud, aga samal ajal nad kaks erinevat küsimust. nii et äkki tuleks siin teha vahet Te rääkisite äh, rahvusvahelisest infovahetusest. terrorismi rahastusinfot vahetatakse ja on tegelikult ka üks äh, rakkerühm, mis kaheksakümne üheksandal aastal loodi, tegemist on seitsme algatusega. Te peaksite olema sellest teadlikult äh, seal on liikmeid kogu maailmast ja nad üritasid paika panna standardeid just rahapesu ja terrorismivastaseks võitluseks, terrorismi rahastamise vastu ja nemad ju räägivad ka nendest küsimustest, kuid kahjuks seda rakkerühma siin ei mainita. mulle ei meeldi ka soovitused, äh, kus öeldakse, et jälle tuleks midagi Euroopa Liidu tasandil teha mingi organisatsiooni või institutsiooni kaudu. ma arvan, et me peaksime professionaalselt andma abi äh, luureteenistustel, aga teie räägite siin mingi infovahetuse platvormist, jah, meil on ju platvorm väga kasulik, Europol nimelt. ja veel üks punkt, mille ma tahaksin tõstatada, jah, meil on ka terrorismi erikomisjon loodud, mis tegeleb Äh, just terroristlike probleemide erinevate tahkudega. ja üks küsimus, millega rääk-, tegeletakse, on just terrorismi rahastamine. nii et äh, vähemalt võiks mainida seda, et see komisjon on olemas ja tegeleb äh, nende küsimustega, nii et selle kohta tahame teha muudatusettepaneku. see on suurepärane raport siin on tõesti väga palju häid mõtteid, aga me lihtsalt üritame siis äh, paari muudatusettepanekuga seda veelgi paremaks teha. aitäh, Jeffrey! järgmisena härra Puhner, palun, Roheliste fraktsioonist. aitäh! ka minu poolt suur tänu raportöörile selle väga hea raporti eest. tõesti, tegemist on lähenemisega, millega on võimalik kõik äh, Äh, midagi algatada. olen nõus eelkõnelejatega, nii et ma pikalt sõna ei võta. minu kõige tähtsamaks argumendiks on see, et ei piisa mitte sellest, et me vaatame neid finantsvoogusid, mis jõuavad otse terroriorganisatsioonideni jah, sest noh, minevikus nafta või siis ka röövitud kunstivaradega oli võimalik väga palju raha teenida. või siis äh, ka nii-öelda mitte kahtlusalustes ringkondades äh, raha kogumisega, me peame nimelt äh, kaugemale vaatama. siin on erinevad äh, finantsmeetodid ja minu jaoks on väga tähtis, et me ka neid mainiksime. ja kõige muuga olen nõus, nii et aitäh! aitäh, nüüd EFTD fraktsioon ja härra Kaaver, palun. aitäh, tõesti, Haver on äh, väga tore mees ja olen temaga nõus, aga ka see, mida Mihhail Kaaler ütles äh, ja Lars Adaktsoni, Adaktussoni sõnad ehk et kuidas mošeesid rahastatakse ja et raha tuleb Türgist mulle valmistab muret aga see, miks Euroopa Liidu institutsioonid peaksid sellega tegelema, luureteenistused saavad sellega väga hästi hakkama. kuulsime siin ka finantstegevuse rakkerühmast, mida Jeffrey van Orden mainis, Interpol, NATO algatused ja Brexiti referendumi ajal räägiti ju ka sellest, kuidas luureteenistused Euroopa Liidus koostööd teevad. ma arvan, et kogu see koostöö jätkab. ma tõesti arvan, et väga tähtis on siin poliitilise templi panek ja me oleme elu väga lihtsaks teinud nende jaoks, kes soovivad rünnakuid läbi viia. noh, islamiriik üritab nüüd ennast ümber struktureerida ja on siin tõesti äh, Somaalia poolsaarel väga aktiivne olnud. Äh, siin räägitakse debetkaartidest ja pangaarvetest ja tõesti väga paljud tegutsevad nagunii väljaspool pangandussüsteemi, nii et sellest ei ole mitte mingit kasu ja siis äh, et kas sellest aitab, kui me hakkame selle Havala panganduse ah, mis puudutab Havala süsteemi, ma ei tea, kas äh, selle õnnestamisest on mitte mingit kasu, kui äh, äh, nagunii see kõik toimub väljaspool pangandussüsteemi ja see toob tegelikult endaga kaasa veelgi rohkem lõhesid, nii et ma tõesti leian, et äh, me peaksime siin pigem toetama komisjoni kaudu programme, kus äh, parimaid kogemusi vahetatakse, aga tegelikult tuleks küsida, et kas seda ei ole siiamaani juba tehtud. luureteenistused teevad väga palju tööd, meie kuuleme ainult halbu uudiseid, aga tegelikult väga palju on vahendeid ära lõigatud väga varases äh, staadiumis ja äh, sellise raportiga tegelikult te teete luureteenistuste töö väga raskeks, kui nad soovivad meid ka edasi kaitse. järgmisena ENF fraktsioon ja härra Schaffhauser, palun. aitäh, me muudame seda head raportit, aga tahaksin mõningad sisulised küsimused esitada, et kuidas Äh, on võimalik et, et ainult kaks protsenti räpasest rahast ähm, tõesti ka üles leitakse. see on esimene küsimus, mille me peame esitama ja kuidas on võimalik, et äh, terrorismi ja, ja äh, äh, terrorismivastase võitluse nimel ja äh, rahapesuvastase võitluse nimel võtavad pangad äh, meie ühiskonna kontrolli alla, et äh, see on küsimus, mille ma isegi esitasin hiljuti härra Tajanile, see oli seotud ka minu mandaadi teostamisega, ma ütlen teile, miks me sellises olukorras oleme. Äh, rahastamise ja räpase äh, raha taga on e, e, sinna on tihtipeale segatud riigid ja nende luureteenistused. tuleks viia läbi uurimine nende pankade kohta, keda on kasutatud ähm, Äh, sellistes operatsioonides, nagu volinik Vero on teinud. näiteks Hiinas ähm, me teame, et seal on väga palju äh, uimastiraha ja uimasti raha on kasutatud selleks, et ähm, teha mingisuguseid erioperatsioone, see on äh, olnud nii ka Afganistaniga, et ähm, Äh, tuleks esitada endale tegelikke küsimusi tegeliku elu kohta, mitte äh, kehtestada pankadele veelgi äh, detailsemat kontrolli, kes kasutavad seda ära selleks, et ühiskonda ja poliitikuid oma kontrolli alla võtta ja teisalt selleks, et võtta kontrolli alla kõik, mis puudutab majandussüsteemi, ilma et see mingeid tulemusi annaks terrorismi rahastamise osas nii et esitan küsimuse, et miks, kui me teame, et äh, albaanlased äh, oma raha pesid, äh, kui on olnud isegi mingisugune mõrv, mis toimus Maltal, mis on toimunud Montenegros, Moldaavias, kus miljoneid ka lähevad kao-, kaduma ja nüüd me siis tahame mingite detailide abil äh, selle vastu võidelda, üritagem äh, ikka tegelikest asjadest rääkida ning teine küsimus, äh, kas me oleme tõhusamad, kui me loome koostöö Euroopas, ma arvan, et võimalused on juba olemas. kas see uus institutsioon pane, muudab meid tõhusamaks või muudab meid tõhusamaks see, kui me tõesti ikka mm, õiget juttu räägime õigetest asjadest? aitäh ja nüüd saab Rahvapartei nimel sõna härra Donjon. aitäh, ma arvan, et tegemist on hea tekstiga, nii et tunnustan härra Narti, aga tahaksin rääkida siin kahest asjast, esiteks, et me räägime palju islamiriigist, Daeshist sellest rap-, selles raportis ja iga kord, kui me räägime terrorismist ja džihadismist, siis ma tahaks, et me ei unustaks ära Al-Qaidat, kes äh, on äh, tõenäoliselt kõige struktureeritum äh, organisatsioon, ehkki ta ei ole praegu kõige rohkem tähelepanu saanud ja tema rahastamine on palju keerukam kui Islamiriigil Islamiriik on saanud äh, väga palju ähm, rahastust lihtsalt nendelt territooriumitelt, mis varem olid tema kontrolli all, aga nüüd enam ei ole, nii et ma arvan, et tuleks keskenduda Al-Qaedale, kellel on tõesti väga, äh, kes on väga hästi organiseeritud, väga hästi on organiseeritud ka selle rahastamine, härra Nart siin räägib ka äh, Magribi äh, Al-Qaidast, kes on kasutanud äh, ka äh, inimrööve selleks, et end rahastada, need kindlasti ka ei lõpe, sest need ei ole kuidagi seotud sellega, mida me siin panganduse vallas teeme. ja teine asi, ma märkasin terminoloogiast ja selgitustest, et härra Nart äh, osavalt väldib seda lõksu, millest siin rääkisid mõned äh, kolleegid, et ähm, soovitakse luua mingit uut agentuuri, mina olen väga äh, kahtleval seisukohal, et kui me selliste asjade jaoks uut bürokraatiat loome, äh, ma märgin, et härra Nart räägib platvormist ja see on see terminina tulekski kasutada, et oleks lihtsam teavet vahetada liikmesriikide ametiasutuste vahel, kes on kõige, kellel on kõige paremad võimalused seda tööd teha ning ma arvan, et Euroopa roll on see, et harmoneeritakse menetlusi, struktuure, meetmeid, mida iga liikmesriik saab võtta. ja sellega seoses ma arvan, et Itaalia oma finantspolitseiga on äh, väga heas olukorras, tegemist on väga võimsa organisatsiooniga, kes pikka aega on tegelenud nende küsimustega ja äh, teistes liikmesriikides on ka võrreldavaid äh, ametiasutusi. nii et vaja oleks, et iga liikmesriik võtaks vastu oma õigusaktid, et neil oleks parem struktuur ja tõhusam struktuur selleks, et jälgida terrorismi rahastust aitäh ja nüüd S ja D fraktsiooni nimel proua Koomes. teeme või mida hmm. oh.? Nort ütleb, et ta peab kahe minuti pärast ära minema, et ähm, tal on vaja minna Sofi-, Sofiasse ja äh, lennuk juba ootab teda äh,. proua Koomes, tegelikult äh, on tegemist viienda õigusaktiga, mil äh, seitse kuud Äh, mitu sessiooni me oleme sellega tegelenud, viimasel nädalatel nõukogu blokeeris seda tööd sellepärast, et nõukogu tegelikult ei võta rahapesuvastast äh, võitlust ja terrorismi rahastamise vastast võitlust tõsiselt ja me näeme seda paljudes äh, valdkondades. see direktiiv pakuti välja sellepärast, et oli Bataclani rünnak, aga probleeme on tegelikult rohkem krüptovaluutad, see on väga oluline küsimus, Havala pangandus, me peaksime rääkima ka Western Unionist ja paljudest teistest asjadest. ma arvan, et mm, väga oluline on ka ja ma loodan, et see raport äh, on osa tööst, mida me teeme terrorismivastase võitluse uurimiskomisjonis. volinik Moskovitši hiljuti ütles, et käibemaksupettused, mille probleem, puhul on probleemiks see, et liikmesriigid ei paranda neid probleeme, mis neil tegelikult äh, tuvastatud on, et käibemaksupettustest viis äh, miljardit saavad ähm, äh, karussellpettuste kaudu käibemaksupettustest kuritegelikud organisatsioonid, muuhulgas ka ja, ja ka aktsiisipettused. Äh, Europol on nendega tegelenud. Äh, ISIS äh, Bulgaarias on olnud osa mehhanismist ja see on hõlmanud isegi kümmet miljardit, see on, need on tõesti tohutult suured summad, et me võime siin tõesti, me ei saa tegeleda ainult ettemakstud telefonikaartidega ja unustada ära need suured. ja sularaha su,, sularaha, mida äh, transporditakse eralennukitesse, mida PNR-süsteemi ei hõlma ja kasutatakse äh, selleks linnuvälju kogu Euroopa Liidus ning lõpetuseks tahaks öelda, et jah, ma olen nõus härra Van Ordeniga, vähemalt selles oleme nõus, et me peaksime tegelema Eh, rahastamisega, selle rahastusega, mis tuleb Euroopa Liitu selleks, et rahastada koole, eh, sotsiaaltööd, mošeesid eh, või muid usuorganisatsioone. aitäh. aitäh ja jätkame ilma raportöörita nii et temal ja meie komisjonil on hea personal ja kes siis tegelevad sellega. ja mina olen järg-, järgmine kõneleja, nii et ta ei kuule minu suurepärast äh, sõnavõttu, aga loodetavasti saab siiski teada, mida ma räägin, nii et annan iseendale sõna ja vaatan kella, et ma liiga kaua ei räägiks, panen kella käima. tahaksin samuti tänada raportööri selle raporti eest Äh, me oleme kogenud terrorismi äh, oma linnades, seetõttu on see raport väga ajakohane, et me tõesti peaksime vaatama, kuidas terrorismi rahastatakse ja tänan härra Narti, et äh, ta on selle raporti koostanud, on mõned valdkonnad, mille kohta tahaksin teha muudatusettepanekuid. esiteks me näeme seda trendi, et on rohkem inimesi, kes on ise radikaliseerunud, kes on üksikud hundid ning äh, Äh, tihti viivad nad läbi väga vähest, väikeste kuludega operatsioone, me oleme näinud seda, kuidas autodega sõidetakse jalakäijate hulka, äh, me oleme näinud noarünnakuid, muid rünnakuid äh, primitiivsete relvadega, mille ostmine on väga odav, nii et ma arvan, et oluline on see, et me kaotaks selles raportis ka seda tendentsi ja meenutaks, et terrorismi puhul äh, on oluline terroristide ideoloogia, see, mis neid motiveerib, mitte ainult rahastamine. ma arvan, et see on oluline element, mis tuleks siia lisada. teine element, mille tahaksin lisada oma muudatusettepanekute kaudu, et äh, kui me seda raportit äh, koostame ja Äh, siin tulles tagasi selle juurde, millest rääkis hea kolleeg härra Dajon, et me peame olema kõikehõlmavad, me peame tagama selle, et kõik koolid oleksid kaasatud, et me ei piirduks üksnes otsese ohuga, vaid vaataks, millised on teised radikaliseerunud elemendid, mis võiksid luua pinnase terroristlikeks rünnak-, sekkutakse erinevate stsenaariumite kaudu, nii et meil on vaja saada võimalikult äh, täielik pilt äh, ette ning viimane element, mille tahaksin lisada, on äh, just nimelt selline terviklik lähenemine, et mõned varad, mis me konfiskeerime nende meetmete kaudu, peaks minema selliste programmide rahastusse, mille äh, on äh, e-, edusamme seoses deradikaliseerimisega, et me kasutaks seda raha, mida me loodetavasti konfiskeerima hakkame, selleks, et äh, võidelda terroristide tegevusega. ning kuna mul on veel viiskümmend, kolmkümmend minutit aega, siis äh, ma nüüd lõpetan, annan viimasele kõnelejale need kolmkümmend sekundit, härra Borgetsio ENF fraktsioonist. aitäh see raport on kindlasti suurepäraseks aluseks selleks, et äh, tugevdada neid äh, instrumente, mis äh, institutsioonidel on, selleks, et võidelda terrorismi vastu, meil on vaja neid instrumente, sellepärast et terrorism võib muutuda ohtlikumaks ja nüüd pöörduvad tagasi ju ka niinimetatud välisvõitlejad. seetõttu on hädavajalik terrorismilt ähm, äh, alu, äh, rahaline alus ära võtta. on aga mõningad äh, aspektid, mille puhul sooviksin suuremat täpsust. esmalt Havala. ma arvan, et seda probleemi on võimalik lahendada üksnes siis, või seda probleemi ei ole võimalik lahendada nii kaua, kuni äh, mošeed meie riikides ei ole kontrollile allutatud, me ei tea, mida seal jutlustatakse, mida seal räägitakse, kui, sest see kõik toimub ju araabia keeles, politsei ei ole võimeline sellest aru saama. ja ei ole võimeline ka rahavooge kontrollima. tuleks lähtuda eeldusest, et paljud islamikeskustest, mošeekeskustest on ka selleks kohaks, kuhu saabub raha, mida kasutatakse terrorismi rahastamiseks, tuleb lähtuda sellisest eeldusest, et ähm, paljudel juhtudel äh, äh, kui tegemist on äh, terrorismi mm, lähedaste organisatsioonidega, et mošeed on just need keskused, mis terrorismi toetavad, aga veelgi hullem on see, et ei ole mingit kontrolli islamistlike organisatsioonide ja mafioossete organisatsioonide rahastamise üle, sest äh, nemad kontrollivad ka väga suures osas inimkaubanduse turgu, see on üks valdkond, mida veel ei ole käsitletud, sellised mafioossed struktuurid, meil on vaja rohkem infot selle kohta. ma arvan, et äh, mainisin siin kahte teemat, mis väärivad seda, et me neid süvendatult käsitleks. teiste teemade puhul äh, võiks veel äh, asju arutada, näiteks äh, mis puudutab raha, mis on pärit antiigikaubandusest. Coins. sellest ei olnud juttu siin Bitcoinidega kauplemisest äh, on olemas ka paralleelsed võrgustikud vastavateks tegevusteks. sellega on äh, kõnelejate nimekiri läbi ja ütlen kolleegidele, et muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kahekümne seitsmes november, esmaspäev kell üksteist ja mm, teine arutelu on meil äh, kahekümne kolmandal jaanuaril ja vabandust, ütleb äh, esimees. ja hääletame siis äh, kakskümmend üks veebruar. kahekümne esimesel veebruaril. nii et äh, tänan äh, raportööri ja kol-, keda ei ole kohal ja äh, kõnelejaid. meil on veel üks äh, päevakorrapunkt, see puudutab arvamuste vahetust Aafrika kahekümne esimese sajandi ülesanded ja võimalused me anname nüüd inimestele viis minutit aega, et nad saaksid istet võtta ja siis käsitleme meie äh, viimast päevakorrapunkti, nii et viis minutit selleks, et saaksite istet võtta ja siis jätkame tööd. kusjuures ingliskeelses tekstis oli juttu ainult Bitcoinidest ja keegi ei maininud kunsti ja kunstikaubandust. originaaltekstis, mis siin materjalides oli, oli tegelikult kunstikaubandus ja selle järelevalvetöö onju mhm see on see, et kes mida jõudis. just, just, et kes millest aru sai. <laughs> kes millest aru sai, jah. ma mäletan mingisugust äh, koosolekut KIK-ist, kus mm. ähm, nagu see, mis tuli saksa ja inglise kabiinist oli, noh, seal olid mingisugused asjad, noh, ma ei mäleta, millest, millest. üksikud kokkupuutepunktid. jah, just, et <laughs> see on nii kuradi erinev, et nad tõesti ka saa <laughs> siis aru, no mida nad siin parasjagu räägivad, et. kes kellega kakleb, onju ma tõemeeles tahtsin sind aidata, mul, tegelikult mul ei olnud plaani sulle lihtsalt käru keerata. sa keerad mingit käru <laughs> tead sa, Tiiu, sul vedas, et ei öelnud, raisk tee ise edasi, kui paremini oskad <laughs> kuidas su peavaluga on? oluliselt parem. ma just tahtsin öelda, et ilmselgelt on tal ilm parem. kusjuures mul on mingi naljakas peavalu, mul on muidugi need äh, progresseeruvad prillid onju. nii et ma lähedale, noh niimoodi ja arvutikaugust ja noh, niimoodi natukene näen hästi, aga kaugele <laughs> näiteks autoga sõitmine on täielik õudukas, noh. ma ei näe. aga mis see progresseerub, kas need on need, mis nagu, et niimoodi on? kolmed prillid korraga ees. kusjuures ma ei tea, ma olen kelleltki kuulnud, et me, et nendega ei pruugigi kõik inimesed ära harjuda. see sõltub klaasidest, see sõltub inimesest, see sõltub, kui täpselt on äh, tehtud igasugused asjad ja, ja mis mind täiega närvi ajab, on see, et vanus tuleb kallale saad sa aru, mul läheb aega, enne kui silmalihas saab aru, et nüüd peab vaatama ligidale ja leidma üles, vaata need pisikesed karvakesed. eks ole, õige koht kõigepealt prillis ja siis noh, nagu ma tunnen, kuidas see silm nagu läheb, onju. ja see, et ma vaatan kaugele, tükk aega ei näe, pilgutan silmi, vaatan uuesti ja mõne aja pärast ma näen kaugele. Okay mida raiska? asja nimi on Starost Neradast. nagu meie see perekünekoloog ütleb, see kallis proua ei ole viga, <laughs> see on iga. mul on ka tunne, et ma peaks minema silmaarstile, sest äkki hakkab mul ka mingi kohe tekkima, noh, mul on võimalusi tõesti saada mõlemat värvi kohasid. Äh, mine, miks sa nii arvad? ma ei tea, mulle tundub, et mu ühe silmaga nagu üsna järsku tekkis see, et mulle tundus, et mul on nägemine hägusam aga siis ei ole vaja mökutada, siis on väga hea minna. ma käisin korra isegi erakorralises, aga, aga seal ei tuvastatud mul midagi mm. -hmm. et noh, mm, mingisugust kõrgeste on... irdumist ega midagi siukest hirmsat seal ei olnud, mingid ainult mingid vanad äh, kahjustused, noh, mis ma tean, et seal on äh, pika või sellise suure lühinägevuse puhul ikka on. aga mina ei tea, peaks ikka ette võtma, minema sinna arsti juurde. sest no mu isal oli ka minu meelest see hall kae, see on tal väga ammu juba ära lõigatud nüüd on probleem glaukoomiga, mis äh, on hullem lugu. hall kae, noh siis vahetatakse lääts välja, näed mm. nagu viska, eks ole yeah.. okei okay., ma ei ole väga. mul vanaisal oli ka glaukoom, see vist on hullem, siis ta nagu kaotab. no tema nagu ei näinud, mina oma vanaisa nagu nägijana ei teagi üldse, et ta oli täiesti, sest ta jäi pimedaks, kui ma kolmekuune olin. ja noh, mhm. põhimõtteliselt mm -hmm. autoroolis niimoodi, et et ema istus minuga tagaistmel ja vanaisa paneb veidi kuhu ja mu ema karjub, kus sa sõidad ja ta ütleb, ma ei näe enam mitte midagi. issand, kuidas te enne nägite, kuidas see võimalik on? ja siis mul ema oli röökinud talle, et aga vajutas vähemalt pidurit. ma <laughs> ütlesin, ma viskasin sinu, kus see ja teine hüppas <laughs> oota, aga mis seal nüüd juhtus? et oligi niimoodi, et ta nagu varem ei teadnud midagi, äkki mingi hetkel, no siis nägi korra ta taastus, aga, aga väga väheseks, sest ma mäletan oma vanesest ainult seda, et kogu aeg oli ta seal Tartus seal Valikravi tänaval silmakliinikus ja kogu aeg ja. oli mingi opp, et. kuju aga noh, tal oli kõik äh, sammude järgi, tal oli kogu külaelu teada, viiskümmend sammu sinna, seal on see, siis keeran sinna. ja, ja, ja oligi niimoodi, et ja vot siis, kui midagi viltu läks, keegi sammude lugemise segamini ajas mm. -hmm. ta käis igal pool, ta oli pime, ta käis Tõrvandist äh, Karete poodi vanasti, noh, mis on seal linna, linnas ja siiski päris ja noh, ta tegi ka muid asju, läks maja kütma ja pani ennast põlema ja tuli nagu üles tagasi. tuli üles tagasi, ütles, et mul juhtus väike äpardus, onju, ise oli täiesti, siis kui see pommiplahvatus siin oli, siis oli seesama põlenud nahahais. ma ei unusta seda iial, see on nii rõve, ma tean, Karmen, mu keskmine õde oksendas ennast täis selle haisu peale, sest see on nii õudne temal juhtus väike ähvardus, ei minu vanaisa tegi kõike see nagu, et ta oota, nüüd ma pean võtma selle, nüüd teie räägite ise edasi ikka <laughs> hea kullake. tšau. ei, töötan aga mõni kolleegid tööle, sest ega mina ometi ei ole. me loodame, et see on lühike kõne ja et ta jõuab tagasi enne, kui see. Noh, kurat teab, mida nad ka aafriklased siin rääkima. Ähm, ühe kõne on, ühe kõne on inglise keeles. ma just tahtsin öelda, et kuule, need igasugused aafrikalasi inglise keelest teeb ikkagi ekspert, mitte mingid mõttetud saksa keele eksperdid siin. tähendab, äh, mõttetud või mitte mõttetud, aga noh. mingisugune ekspert. vaata, üks on seal see. ma teen Aafrikaga oma vennakesele ühe ülekande ära. sest tal on täna õhtul vaja kümps ära maksta, aga tal on nagu raha vaja selleks näiteks <laughs> äh, emaili väitis ta, et ta saatis mulle selle asja. aa, ah, siis tuleb kõigepealt emaili sisse logida näiteks. nii, aga nüüd ei ole siin enam mitte kedagi, kõik on ära läinud, keda see keda see kuulab? vaatasin ringi ja siis vaatasin, kas mikrid on väljas ja siis no peaks ju kottima küll, kui me ei taha, et nad meie juurde kõik kolivad. väga peaks kottima. keegi just vingus, et Eestis on ikka see põgenikud ja ma ei tea, see kurat, olge vait. näidake paremini, see on niisugune rehepapp. täna hommikul äh, ma tõesti, ma väga harva vaatan telekat, aga täna hommikul oli selge, et kõik on nagu läbi kukkunud ja Tageshow, Tageshow eri oli ja siis ma mõtlesin, <laughs> ma kliigin ja vaatan seda ja saad sa aru, Tageshow, kus tavaliselt on sellised vanad hallipäised sakslased, seal oli neeger uudistelugeja ja ma vaatasin ikka algusest tükk aega niimoodi, et sassi nagu pilt ei klapi kokku, Tageshow, perfektne saksa keel, aga mustanahaline, no täiesti no, ma vaatan ikka tükk aega. ikka lööb nagu lukku noh. jah, lõi ikka korralikult. issand, ma isegi ei märganud seda. see oli, äh, jah. ma seda erisaadet, ma ei ole uudiseid ja neid, ma nägin nii, et seda erisaadet, mis permanentselt lihtsalt tuli, aga see tuli kuskil, millal ma hakkasin triikima? üheksa läbi oli kell, veerand kümne paiku. üheksa läbi ja ma ei tea, võib-olla ma siis ei tege-, ma tegelesin. aga ta oli nagu jah, sest sama lugeja nagu teda ennast näitas vähe, sest kogu aeg olid need muud asjad. no mhm, tore. no selge. Vetemäe töötab meil siin, oleme. oota, sellepärast ma ei kuulegi midagi, et mul ei ole. sest sa ei ole klapid välja. no või midagi, onju. kunagi vanadel aegadel kohtus töötades teatas Toomas Metsis mulle, et noh, ma siis alustan, et nende noorte kolleegidega on alati see probleem, et nad on nii närvis ja nad ei saa ja ma ütlesin, et olgu, hakka siis pihta. ja siis asi hakkas pihta, Metsisel olid klapid kotis, nii et ikka mina pidin arvestama, mõtlesin. ei ole mõtet hüpata. kallid kolleegid, jätkame Läheme tänase päevakorra viimase punkti juurde, milleks on arvamuste vahetus. räägime siis Aafrika võimalustest kahekümne esimesel sajandil. mul on väga hea meel tervitada siin meie külalisi, kellega me räägime siis Aafrikast. nagu te teate, sellel nädalal on meil Euroopa Parlamendis Aafrika nädal. tegemist on president Tajani algatusega ja toimub siis ka viies Aafrika Euroopa Liidu tippkohtumine Äh, Aafrikale on siin terve nädal väga palju erinevaid sündmusi pühendatud. meie tahaksime siin mainida sellest uuest äh, partnerluskonverentsist, mis toimub kahekümne teise novembri pärastlõunal, üks ümarlaud, mis on ette nähtud äh, ja seal räägitakse siis rahust, julgeolekust ning demokraatiast, headest valitsustavadest, inimõigustest Aafrika mandril. täna on meil siin kolm külalist, kaks neist on juba kohale jõudnud, nii et ma alustaksin siis nende tutvustamist, härra Omo Keege, kes on Nigeeria parlamendi liige, tere tulemast! ja härra Ambroasi, kes on rahvusvahelise rändeorganisatsiooni äh, piirkondlik direktor ja me loodame, et äh, Noldo Tann jõuab ka siia kiiresti, tema on Pan-Aafrika Parlamendi president. Äh, siis tahaksin tervitada ka delegatsioone Nigeeria, Tuneesia ja Maroko parlamentidest, kes, mis on ka meiega siin ühinenud, aitäh tulemast! täna peaksime me rääkima Aafrikast, vaadates tulevikku sellel äh, mandril on tõesti väga suur potentsiaal nii majanduslikus kui ka inimarengu mõttes. me teame, et Aafrikal on siin suured probleemid, rahu, julgeolek, head valitsustavad, inimõigused, kõik küsimused, mida on vaja arutada ja mida arutatakse ka kõrgetasemelisel konverentsil, muidugi ka rändeküsimused. me räägime mitte ainult Euroopa suunas toimuvast migratsioonist, vaid ka Aafrika-sisesest migratsioonist ja on ilmselge, et siin on meil vaja rahvusvaheliste kogukondade panust Aafrika riikide, Euroopa Liitude, Euroopa Liidu riikide tõsist koostööd selleks, et leida kestlik lahendus järgnevateks aastateks tahaksime täna väga näha ja kuulda ähm, Aafrika perspektiivi nende probleemide kohta, mis on meil kõigi ees ja kuidas Euroopa Liit saaks paremini panustada sellesse protsessi. me tahaksime rääkida siin poliitikatest, mis on siiamaani välja töötatud ja milline, millist rolli saaks rahvusvaheline kogukond rääkida äh, Aafrika edasiarendamisel ja ilma aega raiskamata annaksingi sõnada sõna siis Seneda Omonganegele. aitäh siia täna tulemast, me anname teile kõigile kümme minutit sõna, nii et kõigepealt saate teie sõna, palun. õudne oh, kui kiiresti. aitäh, lugupeetud parlamendiliikmed äh,, teie ekstsellentsid, kolleegid äh,, daamid ja härrad, mina olen Bovi Omoegege Nigeeria äh, parlamendi liige ma olen, senati komisjoni aseesimees, mis puudutab transporti. täna esindan Cioto Shinani, kes on äh, välisvõlakomisjoni äh, esimees. mul on hea meel siin olla, et meil õnnestus tänavu aasta korraldada Aafrika nädal Euroopa Parlamendis. ma tänan, et andsite mulle võimaluse Eh, see eh, lugupeetud kogemuse eh, kogu ees siin kõneleda. kui ma ütlen, et see foorum annab ühe kõige olulisema ja sobilikuma platvormi selleks, et tegeleda rahvusvaheliste suhetega kahe kontinendi vahel, siis kui me meel-, et me peame meeles, et parlamentaarium on kõige lähemal kodanikele ja teeb selgeks, kuidas ja miks toimub öö, kontinentide ülene parlamentaarne koostöö, see on võtmetähtsusega selleks, et säilitada suhteid öö, erinevates eluvaldkondades. tol ajal, kui globaliseerimise jõud löö, tõlge vabandab, kõnelejast ei ole võimalik aru saada. igatahes koordino-, koordineerimine võimaldab öö, teha koostööd erinevate institutsioonide vahel, üle maailma on parlamendid, peavad olema ülesannete kõrgusel, jagades kogemusi ja teadmisi, kuidas e-, liikuda edasi, jagada teiega äh, mõtteid ühisel teemal Aafrika kahekümne esimese sajandi väljakutsed. on teada, et jätkusuutliku majanduskasvu öö, äh, otsimine on Aafrika kõige suurem väljakutse minu arvates on see asi, mis areneb pidevalt, sest on erinevates sektorites väljakutsed, tervishoid, julgeolek, infrastruktuur, tehnoloogia, muuhulgas informatsiooni ja telekomi tehnoloogia äh, on mõned nendest. loomulikult on väljakutseid, Aafrika on tegelenud arengutega juba aastakümne see on osa meie arenguprojektidest ja reeglina on meil väga vähe tulemusi näidata. isegi äh, meie arengupartnerite, partnerid on meile kaasa aidanud, aga digitaalsete väljakutsetega me toime tulnud ei olnud. paljud poliitikad ei suuda tegeleda põhiaspektidega. et asjad ole, et asjad oleksid veel hullemad, siis me teame, et arengupoliitikad on ebapopulaarsed kõikides sektorites. igatahes nendel äh, erakorralistel juhtudel, kui meil on laialt ulastat- äh,, kasutatud klišeesid nagu majanduslik mitmekesisus, siis hea juhtimine, ITK, sellega käivad alati tehnilised probleemid ja äh, poliitiline raamistik peaks suunama äh, meie tulemusi. kui me saame siin kokku sellega, äh, mis on Aafrika poliitika, siis on selge, et Aafrika poliitika ei ole olnud äh, järjepidev ja see ei ole olnud informeeritud nõusolekuga. ainuke võimalik ain,, see on võimalik vaid siis, kui me arvestame pikaajalist planeerimist, mitte ainult äh, vajadusepõhist lähenemist seetõttu Aafrika väljakutsed kahekümne seitsmendal sajandil, sajandil, neid määrab ära äh, probleemid digitaalsel ja regionaalsel tasandil. siin on kriitiline küsimus, millised on väljakutsed, milline on kõige sobilikum institutsionaalne raamistik selle protsessi juhtimiseks. see on olukord, kus me peame oma tahet taasavastama. Aafrika püüab näidata, et tehtud on juba väga palju akadeemikute, poliitikute poolt, ITK sektori poolt. näetakse äh, kriitili-, kriitilised mõtlejad näevad seda, kui kiiresti areneb turg, erinevad tu-, turujõud on näinud, et see on vältimatu tee arenguks regionaalselt öö, äh, loodud kasvu ja arenguvõimalused, see on võim-, võtmeks selleks, et optimeerida Aafrika rahvusvahelist konkurentsivõimet ja töö äh,, tööstusvõimsusi. samal ajal vaadates, milline äh, on tema äh, turupiirid. mu daamid ja härrad, keskendun kaubavahetuse võimalustele ja väljakutsetele Aafrika erinevates riikides väidan sama, mida varem. see, kuidas edasi liikuda, on loov aspektide kombineerimine regionaalses koostöös, see võimaldab riiki edasi ajada. ma esitan teile ka Aafrika regionaalsed partnerid, eriti oluline siin on Euroopa Liit. see on meie äh, majandusliku kasvu edendamiseks Aafrikal ja Euroopal on tugev ajalooline äh, side ja meil on kaubandussuhted. meenutame, et Aafrika ja Euroopa Liidu partnerlus on toonud seitsekümmend äh, Aafrika ja äh, Kariibi mere riiki suuremasse maailma. see oli üsna oluline, neil olid olulised pingutused selleks, et tegeleda sotsiaalse arenguga mis puudutab turu, äh, turu ligipääsu ja IKT-d. aastast kaks tuhat alates on olulised ettepanekud ja majanduspartnerluse lepingud ei täida äh, enamike Aafrika riikide ootusi, muuhulgas Nigeeria omasid. Euroopa Parlament on aidanud ra-, Aafrika suhtes on globaalne kaubavahendus äh, peatunud ja see pigem väheneb. mis on hullem, kas äh, finantsressursside äh, põlg või Aafrika riikide majanduse kahjustamine siin, pean teile tutvustama seda arutelu, mis puudutab Aafrika pingutusi taastada regionaalset koostööd, turundust ja äh, surevad strateegiad kahekümne esimese sajandi puhul. Aafrika majandused on reeglina fragmenteeritud, Aafrika riikide vahelist koostööd vahe, on vähe ja puudub üksteise täiendamine majandussektorites. eranditeta öö, äh, on jõudnud samale turule, me vaatame rahvusvahelist turuosa, ja kapitali, sest siin on, toimub nagu võidujooks põhja ja öö, äh, nad ei suuda öö, äh, ennast üles ehitada majandusjõudna. Need faktorid kombineeruvad selleks, et lahendada Aafrika äh, kontinendi regionaalseid majandusi. see vajab kaugeleulatuvat majandusstruktuuri selleks, et töötada paremini edasi Aafrika majandusega, see puudutab erinevaid struktuure, erinevaid tööstusi. see vajab, et Aafrika riikide sise- ja välispoliitikat tuleb sünergiseerida selleks, et saavutada Aafrikas sama, mida Euroopa Liit on saavutanud Euroopas kaubavahenduses ja finantsis, aga siin on veel teisi äh, väljakutseid, nagu me kõik teame me ei ela regioonide maailmas. iga regioon püüab äh, äh, kokkuleppele jõuda oma kaubanduspartneritega Aafrika puhul, see tähendab ka seda, et me toome, äh, ühildame oma kaubanduspraktikat äh, mitte ainult regionaalsete võimudega, nagu selleks on Euroopa Liit, aga ka globaalsete organisatsioonidega nagu Maailmapank, ÜRO, Maailma Kaubandusorganisatsioon ja teised. eriti on saavutada majanduspartnerluslepingud, EPE-d, majand-, Euroopa Liidu ja teistega, meil on vaja visiooni ja kontseptsioone. me ei taha EPE e detailidesse minna aga siin on, see peab mõjutama mitmeid Aafrika piirkondi ja ülejäänud maailma. lubage mul öelda siin, daamid ja härrad, et nii kaua, kuni need kaubandusläbirääkimised ei leia lahendus, nii kaua jäävad Aafrika arengupingutused üsna leigeks. igasugune pühendumine Aafrika äh, projektidele tähendab seda, et Aafrika äh, suhtes tuleb olla tundlikum, austades traditsioone, mis praegusel hetkel on toimunud läbirääkimistes muuhulgas turu ligi, äh, ligipääs turule, patentide väljaandmine, patentide õigused, strateegilised investeeringud ja kapitalivood on olulised. Aafrika on oluline kahekümne esimesel sajandil, mu daamid ja härrad, on üks fakt kahekümne esimesel sajandil, mida ei saa integreerida e, e- ignoreerida, Aafrika on uus äh, rindejoon ja mis puudutab tehnoloogia saavutusi, see mõjutab selle kontinendi majandust ja sotsioloogiat. siin on arenguid, mis lubavad äh, investeeringutele head tasuvust. Äh, head investorid ja riskikapitalistid on juba äh, turul olemas selleks, et kasutada ära Aafrika võimalusi. me peame, me oleme näinud, et üheksateistkümnendal aast-, äh, üheksateistkümnendal sajandil olid Aafrika ja aafriklased ohvrid, kahekümne esimesel sajandil on need inimesed, kellel on äh, piisavalt materiaalseid ja intellektuaalseid võimalusi olla proaktiivsed, teadmistelt juhitud, väga motiveeritud ja valmis looma partnerlusi, millest saavad äh, võiduvõimalused kõigile. ma olen veendunud, et Euroopa Liit ja Euroopa Liidus, Euroopa üldiselt ja Nigeeria eriti äh, on partnerid edasiminekus ja me vaatame tulevikku, kus meil on tugev kaubavahendus ja rahvusvaheline koostöö kahe kontinendi vahel. aitäh kuulamast! Thank you very much, Senator, for, for your remarks. We will now go to the uh, aitäh teile nende um, aitäh teile nende märkuste eest, järgmisena Claude Rodin, kes on uh, Pan-Aafrika Parlamendi esimees, aitäh täna siia tulemast, ka teile anname kümme minutit sisse juhatavaks sõnavõtuks ja siis anname sõna ka meie kolmandale külalisele. aitäh, lugupeetud daamid ja härrad, mul on ülesanne rääkida äh, Aafrika väljakutsetest ja võimalustest kahekümne esimesel sajandil. mul on ma tahaksin teid kõigepealt äh, tänada selle eest, et korraldasite selle äh, kohtumise, ehkki mul ei ole võimalust praegu siin rääkida meie äh, suhete ajaloost, mis võimaldaks meil aru saada, et milline saab olema uus dünaamika maailmas, kus asjad on muutumises, peavad Euroopa ja Aafrika mõtlema sellele, millised on nende suhted olnud ja kuidas neid jätkata. Aafrikas äh, tuleb kahekümne esimesel sajandil väga palju muutusi, demograafilised muutused kõigepealt. Äh, ÜRO ennustab, et kahe tuhande äh, kahe tuhande ühes aastal kaks tuhat ükssada on Aafrika kõige rahvarohkem manner ja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 Mm, neil noortel on vaja tööd, võimalusi, ähm, aga nad toovad endaga kaasa ka väga palju dünaamikat äh, ja innovatsiooni. Aafrika äh, aastatel kuuskümmend äh, oli peamiselt põllumajanduspiirkond. see oli see mm, hetk, kus enamus Aafrika riike said iseseisvuse, aga nüüd kolmekümne aasta pärast on tegemist pigem linnastunud Ähm, piirkonnaga äh, isegi see linnastumise protsess on olnud äärmiselt kiire, meil on vaja, Euroopas on äh, äh, äh sada kümme aastat äh, selleks, et linnastumise protsent tõuseks viieteistkümnelt neljakümnele ja see kiire linnastumine tekitab väga palju probleeme, vaja on paremat taristut, ehitada elamispinda, vaja on äh, tegeleda tervishoiuküsimustega, äh, kodanike harimisega, vaja on töökohti. nii et äh, need linnad kasvavad järjest kiiremini, see erinevus, milline on linnastumise kiirus ja kuivõrd maha jääb sellest äh, Ähm, taristu loomine tähendab seda, et äh, on väga palju mitteametlikke elamispiirkondi, kus äh, ei ole äh, inimväärika elu jaoks tingimusi ja see ning Aafrika majandus tugineb maailmamajandusele. Ähm, Aafrika tohutut rikkusi ei ole veel ähm, ära kasutatud ja kui need kasutatakse ära, siis äh, ei ähm, äh, vääristata neid koha peal, Aafrika koha peal rikkus ei loo ja Aafrika inimesed elavad äh, vaesuses. nii et tuleviku jaoks on vaja tehnoloogia ülekannet selleks, et oleks võimalik muuta Aafrika majandust, väärtustada Aafrika rikkusi koha, vääristada Aafrika rikkusi koha peal Äh, see lahendaks ka tööhõive probleemi, mis äh, on äh, massilise väljarande põhjuseks kas siis maapiirkondadest linnadesse või Aafrikast Euroopasse ning suur muutus on ka sotsiaalpoliitiline muutus. kõigepealt peaksin teid hoiatama, et kui me räägime Aafrikast, siis tuleb silmas pidada seda, et me räägime ähm, mandrist, kus on sõltumatud riigid olemas olnud ainult viiskümmend aastat ja Aafrika on äh, institutsiooniline konstruktsioon, aga seda kiputakse analüüsima samamoodi ja samu instrumente kasutades nagu vanade riikide puhul, kus on olnud aeglane küpsemisprotsess, mis on äh, kestnud rohkem kui sada aastat pärast kiiret äh, kahekümne aastast perioodi, mida iseloomustas äh, võimu kiire koondumine äh, riigi tasemele, nüüd on toimumas selline protsess, et peaaegu kõigis Aafrika riikides on avatum poliitika ja e, e, võimu üleminek käib reeglina e, demokraatlikult, ehkki on ka väga palju kriise erinevates riikides. võimu detsentraliseerimine toimub peaaegu kõigis piirkondades ja piirkondadele suurema võimu andmine on äärmiselt oluline avalikus halduses ja mm, suurem roll on ka mm, kodanikuühiskonna organisatsioonidel ja aktivistidel, kes mm, mängivad järjest suuremat rolli ühiskonna arengus. õigusriik konsolideerub sotsiaalpoliitilised äh, raskused tulenevad sellest, et äh, riigid ei ole enam äh, võimelised pidama lubadust, et moodne elu saab kättesaadavaks kõigile, mis oli eliidi ja rahva vahelise lepingu sisuks, aga nüüd on toimunud kohandumine maailma majanduses ja äh, see murrang äh, oli veelgi teravam äh, piirkondades, mis on pealinnadest kaugemal, kus inimestel on jäänud mulje, et keskvõim on nad hüljanud. väga kiiresti Aafrika riigid said aru, et vaja on ähm, piirkondlikke organisatsioone selleks, et vähendada globaliseerumisest tulenevat mõju äh, üksikutele riikidele ning äh, seda äh, protsessi toetavad äh, ka elanik, äh, Aafrika inimesed, et ei toimuks balkaniseerumist, et oleks tabatud vaba liikumine kogu Aafrikas. seda vaimustust on näha ka kõige kõrgemal tasandil Aafrikas kaks korda aastas saavad valitsused ja riigijuhid kokku alates kuuekümne kolmandast aastast, see eh, mandri tasandi, eh, eh, mandri tasandil toimuv mm, konsultatsiooniprotsess annab väga suure legitiimsuse ka Aafrika Liidule, seda legitiimsust toetab ka see, et kahe tuhande kuueteistkümnendal aastas, aastal võeti vastu ka jälle Maroko äh, Eh, mis tähendab seda, et Aafrika Liit on kogu äh, mandri esindaja rahvusvahelistes organisatsioonides ja läbirääkimistel, nii et äh, Aafrika sotsiaalpoliitiline areng läheb õiges suunas, ehkki on ka pingeid ja kriise, see dialoogivõimekus integreeritud ähm, kontekstis on aidanud vältida konflikte, on äh, hoolitsenud rahu eest me näeme seda, kus meie liidud saavad aru, et Aafrikat tuleb hoolimata tema äh, suurtest erinevustest käsitleda ühtsena, nagu äh, ka Euroopa Liitu käsitletakse ühtsena, hoolimata sellest, et sellesse kuulub väga palju erinevaid riike äh, Äh, meil on ka Pan-Aafrika parlament, millel on deviis üks Aafrika, üks hääl ja selles on kõik Aafrika rahvad esindatud äh, mandri tasandil ja rahvusvahelisel tasandil. aitäh tähelepanu eest! Thank you very much uh,, Mr President um,. We will go for the third speaker on our uh, panel today um,. The um,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 lähtuksime tõenditest, faktidest, mitte tunnetuslikest äh, argumentidest, sest muidu saab meist osa poliitilisest mängust. ma keskenduksin kiiresti, kuna pool aega on juba otsas, mõningatele eelistele, mis meie arvates on äh, liikuvuse ja migratsiooni korralikul haldamisel ja teeksime siis ka mõned soovitused. Euroopa teab oma ajaloost väga hästi, et äh, migratsioon on vaesuse vähendamise strateegia, strateegia, äh, vähendamaks survet äh, riikide majanduslikule ja sotsiaalsetele süsteemidele ja tihti on see ka ellujäämistaktika. Euroopa teab seda väga hästi, sest Euroopa tegi täpselt sedasama pärast teist maailmasõda kui liiguti väga palju teistele mandritele, eelkõige USA-sse, eh, nii Põhja-Ameerikasse kui ka Lõuna-Ameerikasse tegelikult ka, nii et me teame seda väga hästi, kõigest põlvkond tagasi kasutati täpselt sama strateegiat selleks, et vähendada survet oma sotsiaalsetele ja majandussüsteemidele. nii et see on esimene öö, eh, aspekt, mida tuleb välja tuua, kui positiivselt hallatakse migratsiooni. vähendatakse survet ja suurendatakse võimalusi nii pagulaste jaoks kui ka vastuvõtva ühiskonna jaoks. seda just aegadel, kus Euroopas on väga suur demograafiline kriis vastavalt Eurostati statistikale on tööturul suured augud, meil on vaja tööjõudu, mida ei ole Euroopas olemas. ja sellepärast juba selleks, et meie majandus kasvaks, peaksime me maja, vaatama rännet ja rändehaldust hoopis teistmoodi ähm, nüüd vaesuse vähendamise strateegia kogukondade ja ka riikide jaoks. raha, mille aafriklased saadavad koju tagasi, on palju kõrgem kui äh, ametlik äh, arenguabi. väga paljudes riikides on need vahendid tegelikult kõige tähtsamaks välisvaluuta allikaks ja sellepärast on väga tähtis, et me hindaksime oma poliitikaid äh, ja rände haldamist, äh, arvestades ka seda, kui palju kasu saavad Aafrika kogukonnad äh, nende inimeste töös, kes töötavad välismaal, siis kas tuleb mõelda selle peale, Eh, millist tulu pakub Aafrika diasporaa ka kohalikule kogukonnale. ja sellepärast on tõesti väga tähtis hoolitseda ka erinevate kogukondade arengu eest. siin on terve rida probleeme, mis tuleb välja tuua, kui me räägime Euroopa Liidu rändepoliitikast. kõigepealt terv-, kõik riigid on võtnud rahvusvahelisi kohustusi äh, esiteks jätkusuutliku arengu eesmärkidega kaks aastat tagasi, kus on välja toodud ka selged migratsiooninumbrid äh, ja siis ka otsus, et kasutatakse maksimaalselt ära maksimumi äh, äh, rändest just äh, arenguabi andmiseks äh, siis ÜRO ja Euroopa Liit on vastu võtnud terve rida põhimõtteid, kuidas paremini hallata äh, migratsiooni ja migratsioonist tulenevaid äh, kasulikke pooli. väga tähtis on kinni pidada sellest, mis kohustused me oleme võtnud, kui me võtame sisemõõtme kohta vastu meetmeid, siis peab hoolitsema selle eest, et need ei oleks vastuolus rahvusvaheliste kohustustega rahvusvahelises mõõtmes ja et nad teeniksid äh, Aafrika riikide parimaid huvesid, huvisid, just nende riikidega, millega on seotud, millega on sõlmitud partnerlussuhted, tuleb arvestada nende huvidega, tuleb vältida võimendushoobasid, sest see võib tähendada seda, et kasu saab kõigest ainult üks pool. nii et äh, poliitikate järjekindlus äh, rände haldamisel on tõesti väga tähtis. on veel päris palju selles küsimuses ära teha ja ma arvan, et parlamendil on siin priviligeeritud seisukoht, sest parlament saab tõesti olla siin juhtrollis äh, nende erinevate meetmete rakendamisel, mida Euroopa Liit on vastu võtnud, hoolitsemaks selle eest, et äh, partnerlussidemed Aafrikuga oleksid tugevamad, oleksid võrdsetel alustel ja äh, ühiste väärtuste jagamisel. aitäh! Thank you so much for all three aitäh teile kõigile kolmele kõrgele külalisele, nüüd anname sõna parlamendiliikmetele ja kõigepealt saab sõna härra Kaaler, kes ei ole siin mitte ainult parlamendiliikmena, vaid ka Pan-Aafrika riik, parlamendiga äh, suhete delegatsiooni juhina ja ma nägin, et te tunnete juba üksteist, nii et palun, härra Kaaler ettevaatust, ma räägin saksa keeles, ütleb härra Kaalar. esmalt tahaksin äh, siin Anna Aafrika Parlamendiga suhete arendamise delegatsiooni esimehena siin äh, tervitada Aafrikast pärit äh, külalisi. kolleeg Roger Gnododangi, Aafrika Parlamendi esimeest mul on väga hea meel, et te siin olete nii suurel hulgal, aga et on ka Nigeeriast, Põhja-Aafrikast, Tuneesiast ja Marokost mm, kolleege. ma arvan, et see väljendab seda, et, et on huvi dialoogi vastu, aga teisalt äh, ka, et meie Euroopa Parlamendina väljendame seda, et äh, sidemed Aafrikaga on meie jaoks olulised ma tahaksin siin tänada president Tajanit, keda siin kohal ei ole, et ta tuli välja selle Aafrika nädala algatusega ja me peame olema ausad. tähelepanu suunamine Aafrikale on Euroopas siiski üsnagi raske, on inimesi, kes tunnevad huvi Aafrika vastu, kes saavad aru, kui olulised on Euroopa ja Aafrika suhted, aga nii me peame selle teadmise jõudma, äh, viima nii inimeste kui poliitikute teadvusse, me peame juhtima tähelepanu lõunale, Aafrika on oluline naaber ja Aafrika ja Euroopa saatused on äh, lähedalt seotud. me peame ka vaatama kaugemale kui äh, aktuaalsed probleemid. eurooplased tun-, tavaliselt mõtlevad pagulaskriisile, kui nad kuulevad sõna Aafrika, aga sellest jääb väheseks. meil on äh, väga laialdane valdkond, mille eest me ühiselt vastutame ja seepärast on oluline, et me kasutame seda võimalust äh, siin kolleegidega mõtteid vahetada. järgmisel nädalal on meil ühine kohtumine Pan-Aafrika Parlamendiga Abidžaanis. ka see väljendab seda, kui olulised on meie jaoks need äh, suhted, tegemist on juba neljanda tippkohtumise eelse kohtumisega, mis, mida meie parlamentidena peame, enne kui äh, toimuvad Aafrika ja Euroopa Liidu tippkohtumised. ja tahaksin tänada selle hea koostöö eest ja tahaksin rõhutada, et me peame keskenduma olulistele teemadele ning noortesse investeerimise teema, mis äh, on äh, Abidžaani kohtumisel äh, väga oluline teema. see on teema, mis saab hõlmata ka teisi teemasid, sellepärast et noortel on kõige pikem elu ees ja noortega peame me neid küsimusi lahendama. eelmisel nädalal üle-eelmisel nädalal olid, äh, oli meil samuti kongress, kus osalesid Aafrika noorteorganisatsioonide esindajad ja Euroopa noorteorganisatsioonide esindajad, kes tegid äh, väga palju tööd, ähm, kirjutasid üles oma nõudmised ja nad osalevad ka Abidžaanis ja äh, ütlevad välja selle, mida noored ootavad poliitikutelt ma loodan ja soovin, et mitte ainult selle kohtumise enne, enne seda kohtumist, vaid ka pärast seda kohtumist parlamendisaadikutena me saame äh, survestada äh, täitevvõimu esindajaid, et äh, nad ei võtaks mitte ainult vastu tippkohtumise järeldusi, vaid pärast ka ellu rakendaks need asjad, milles kokku on lepitud see on meie ühistes huvides, see on ka meie ülesanne parlamendisaadikutena ja ma loodan, et mitte ainult Aafrika kolleegid ei toeta seda, vaid me peame Euroopas seda teemat äh, ikka ja jälle esiplaanile tõstma ja tähelepanu sellele juhtima. aitäh, et te olete siin ning mul on hea meel sellel nädalal ja ka järgmisel nädalal osaleda järgmises, järgnevates aruteludes. aitäh ja nüüd saab sõna härra Pansari SD fraktsioonist. härra Panseri räägin inimõiguste allkomisjoni esimehena. ka mina olen veendunud, et suhted Euroopa Liidu ja Aafrika vahel on väga olulised. Neid tuleb arvesse võtta, aga on terve rida sõnumeid Aafrikast, nagu näiteks Keeniast, Libeeriast ja ka Zimbabwest, mis räägivad meile mandrist mis üritab äh, demokraatlikku tulevikku luua, aga kasutab sellest, äh, selleks äh, ähm, teid, mis, mida ei ole enne proovitud. mõningates riikides on olnud putš, ei ole toimunud valimisi, see näitab, et see manner on kohati endiselt vanade huvirühmade mõju all väga oluline on see, et uus juhtkond peab äh, toetuma parlamentidele, isegi kui see on raske. ma arvan, et te mängite väga olulist rolli ja seetõttu oleks väga huvitav kuulda teie arvamust selle kohta, et milline on olukord demokraatlike edusammude osas, mida see manner saab ja peab tegema äh, kaubanduslepingud ja kaubanduspoliitika on väga olulised instrumendid selleks, et anda panust äh, arengusse, äh, et tihendada koostööd, aga kui räägi-, rääkida arengust, siis äh, ma ei pea siin silmas tehingute tegemist, äh, äri, vaid inimõiguste mõõdet. ja mul on jäänud mulje, et ikka ja jälle mõeldakse, et kaubanduslepingute raames ei ole teatavad tingimused aktsepteeritavad. ma meeleldi kuuleks, mida teie äh, sellel nädalal, kui me sellest äh, teemast räägime, sellest arvate ning äh, demokraatliku tee käimise raskus, õiguste piiramine, mõningatel juhtudel mõjutab see väga tugevalt elanikkonda. mõned asjad toovad endaga kaasa ka inimeste väljarände, on selge, et on olemas mingisugused ähm, rännet puudutavad stereotüübid ja selge on see, järgneva kolmekümne aasta jooksul me näeme, mida me näe, vajame rände osas. ja loomulikult peame siin pöörduma ka Aafrika poole oluline on see, et me aru saaks, millises olukorras on inimesed seal. ma nägin Keenia ja Somaalia vahel asuvaid laagreid või vaadata, mis toimub Liibüas, siis on näha, kui, kuidas seal piiratakse inimõigusi, inimväärikust, rikutakse, need on probleemid, millega me peame ühiselt tegelema, peame neid aspekte arvesse võtma ja selleks on meil vaja ka kahepoolseid sidemeid tihendada, kus just keskendutakse nendele teemadele aitäh ja nüüd EFTD äh, fraktsioon ja härra Castaldo. Thank you very much, dear chair. aitäh, härra juhataja. esmalt tahaksin tervitada me, meie sõpru, kolleege, paneeldiskussioonis osalejaid, Aafrika parla-, Pan-Aafrika parlamendi esindajaid ja teiste ähm, parlamentide esindajaid, Tuneesia, Nigeeria äh, esindajaid, ma olen äh, külastanud neid riike oma ametiajal võttes arvesse, et äh, tegemist on ajaloolise hetkega äh, Aafrika Euroopa Liidu suhetes, äh, kümme aastat on meie strateegia vastuvõtmisest möödunud ja nüüd valmistatakse ette viiendat tippkohtumist kahekümne üheksandal, kolmekümnendal novembril. tahaksin küsida et millisena näete teie nende suhete tulevikku, kas Euroopa äh, kujundab oma lähenemist õiges suunas teie arvates ning äh, milline on teie lähenemine nendele poliitikatele, mida me arendame, sest nagu siin on juba öeldud, tahaksin rõhutada seda oma küsimusega ka, et meile on jäänud siin üldiselt mulje, et see Aafrika tegevuskava, mida me siin mainisime aastaid siin komisjonis või täiskogul oma debattides, et kõik need välisinvesteeringud ja teised instrumendid, Aafrika usaldusfond, et neid et äh, need on loodud äh, pidades silmas äh, lühiajalist perspektiivi mm, ja rände piiramist, aga arvesse ei võeta kõiki neid konflikte ja vaesust, mis Aafrikas on. nii et tahaks teie arvamust küsida nende instrumentide kohta ning ma osalen uute poli-, noorte poliitiliste liidrite programmis, ma usun, et noored on väga olulised, see on ka järgmise tippkohtumise peamine teema ja nemad peaksid olemagi meie Aafrika lähenemise keskmes. ma käisin mõni aasta, mõni nädal tagasi Abidžaanis noorte tippkohtumisele eelneval üritusel ja äh, loomulikult tuleb võidelda radikaliseerumise ja terrorismi vastu, see on ka väga oluline selleks et arendada kohalike kogukondade vastutuse võtmist, aga haridus ja äh, areng on äh, terrorismivastase võitluse parimaks teraap-, terrorismi puhul parimaks teraapiaks ning äh, kuidas on äh, meie koostöö seni kaaranud noo-, kaasanud noori, mida te arvate noorte kaasamisest, kuidas seda saaks teha tõhusamalt, see on meie jaoks väga oluline, et me kuuleksime teie arvamusi, sellepärast et meie plaanid peavad kooskõlas olema tegelikkusega. ja vahel me oleme teinud vigu, et me oleme koostanud plaane, aga ei ole kuulanud väga, mida arvavad sellest kõigest meie partnerid, nii et aitäh, et te olete siin ning äh, loodame, et meie kahepoolsed suhted peegeldavad Euroopa Liidu ambitsioonikust geopoliitilise tegijana. aitäh, aitäh, härra Castaldo ja nüüd annaks sõna äh, parlamendisaadikutele ja äh, külalistele Tuneesiast, Marokost, Nigeeriast. kui te soovite sõna sellel äh, koosolekul, ma kahjuks ei saa teid nimepidi siin, ähm, teile nimepidi sõna anda, kui, aga kui te mm, tõstate käe püsti, siis annan teile sõna. palun, härra sealkandis you, you just have to press the button to have the micro come on. Yeah. Thank you very much, uh, Chair. My name is Senator Abdullahi Gumel. minu nimi on uh, Saira Odla-Beng, ma olen uh, Nigeeriast ja tahaksin rääkida probleemist, rändeprobleemist, väljarände probleemist meil on väga palju foorumeid olnud, me oleme rääkinud rää-, väljarände probleemist, et ähm, Aafrikast rändavad inimesed Euroopasse. kahjuks on teemasid, millega tuleb tegeleda, aga Euroopa Liit seda ei tee Euroopa Parlament on heaks kohaks, kus äh, üritada neid teemasid käsitleda. Aafrikas on neli piirkonda, neli riiki. Nigeeria, Lääne-Aafrikas, Lõuna-Aafrika, Ida-Aafrika, Egiptus, Põhja-Aafrikas Etioopia, Aafrika, äh, Somaali poolsaarel. Neid on neli kõige mm, suurema rahvastiku arvuga riiki Aafrika mandril. kui Euroopa Parlament äh, suudab veenda Euroopa Liitu äh, looma strateegilist taristut et äh, nendes riikides oleks võimalik äh, korral, korralik taristu üles ehitada, siis äh, nende piirkondade elanikud leiavad kergesti võimaluse teenida elatist nendes piirkondades. kui Euroopa Liit sel, Euroopa Parlamendi kaudu üritab tasakaalustada äh, Lõuna-Aafrika riikide majandust, siis äh, Lõuna-Aafrika rahvastel ei ole vaja lahkuda sellest piirkonnast, äh, otsida paremat tulevikku. kui te aitate Nigeeria võime, ametivõime ähm, sest äh, ja sealseid tööstusi, mis pakuvad Lääne-Aafrika inimestele töökohti ja Egiptuses samamoodi, et äh, seal on väljakutseks julgeolek meie Põhja-Aafrika ja, ja, ja Lähis-Idas on seesama probleem, et kui Euroopa Parlamendi tegevuse kaudu äh, oleks võimalik saavutada seda, et seal valmitseks rahu, siis äh, äh, ka selle piirkonna inimesed jääksid oma riikidesse. Etioopias on suureks probleemiks vaesus kui õnnestuks äh, parandada nende majandust, kui õnnestuks äh, äh, leida inimestele töökohti seal piirkonnas, siis Somaalia, somaallased ja etiooplased ei tuleks er,, eritrealased ei tuleks Euroopasse. ma arvan, et Euroopa Parlament peaks sekkuma ja rääkima Euroopa Liidu liidritega selleks, et äh, selliseid asju teha, sellest oleks abi, aitäh. suur aitäh, senator! annan sõna tagasi meie kõnelejatele, mul endal on paar lühikest küsimust ja siis te saate nendele vastata. üheks on see, mis puudutab Euroopa Liidu poliitikat see pool. ma tean, et meil on kaubanduspoliitikat, meil on ka kalanduses, põllumajanduses lepingud ja mõnikord on mul mulje, et need poliitikad töötavad arengule vastu teatud äh, Aafrika äh, riikides, võib-olla kas siis turgude või toodete suhtes, võib-olla teil on küsimus kalanduse suhtes, kas meil on liiga agressiivne poliitika kalanduses äh, Äh, näiteks äh, Aafrika ranniku teatud piirkondades, nii et ma esitaksin küsimuse ja teie kommentaari, mida meie Euroopa Liidus saame selleks, et äh, arvestada teie noorte inimeste soovi kasvada ja olla edukas oma riikides. teine küsimus, mis ma küsin ja siis annan sõna edasi, on naiste roll ühiskonnas rääkides õnnelikult abielus oleva mehega, on see, et eh, mehena on see, et naised mõjutavad seda, mis on hea kodule ja ühiskonnale ja see on üks põhilisi asju, kus me saame öö, eh, koos töötada Euroopa Liidus ja Aafrikas, nii et eh, võib-olla võtta need küsimusi ja ma arvan, et me teeme seda nüüd vastupidises järjekorras, nii et kui teil midagi selle vastu ei ole, alustame teist. Uh... aitäh! paar hästi kiirt kiiret kommentaari selle kohta, mida just öeldi. kõigepealt, mis puudutab seda asja, et enamus Aafrika äh, migrantidest on Aafrikas endas, mitte Euroopas ja see on üks põhjus, miks lugupeetud parlamendi liige väljendas oma muret. ma arvan, et see on väga tähtis see, millele ta, äh, ma püüdsin viidata, et partnerlus Euroopa ja Euroopa Liidu vahel migratsiooni vallas peab olema reaalne partnerlus. ma arvan, et praegu ollakse Euroopas liiga kinni meie enda kaitsmisel millegi eest, mingi ohu eest, mis puudutab Äh, nende voogudega, mis Euroopasse jõuavad ja tundub, et me unustame ära mõned teised kohustused, mis on veel olulisemad. üks nendest kohustustest on loomulikult töötada koos Aafrika riikidega, teha nendega reaalset koostööd. selleks, kuidas hallata ja valitseda seda olukorda, mis nende riikides on ja see puudutab ka inimõiguste olukorda mõnes situatsioonis. me näeme igapäevaselt, mis Äh, juhtub Liibüa äh, migrantidega, need on Aafrika migrandid, nagu osad raportid näitavad, et neid müüakse uude äh, orjaturgu, mis toimub Liibüas, see on meie ühine vastutus. ühine vastutus Euroopa Liidu liikmete, Euroopa Liidu parlamentide, mitte ainult Euroopa enda parlamendi, vaid ka rahvusparlamentide ja ka Aafrika riikide poolt kaitsta neid inimesi, kaitsta neid migrante, keda niimoodi kuritarvitatakse. see on oluline element, mida me ei näe nii suures ola, ulatuses Euroopa Liidu migratsioonialastes poliitikates, mida me näg-, nägema peaksime. me peaksime oma äh, kinnismõtet numbritest eemale lükkama ja vaatama numbritest olulisemaid prioriteete. prioriteedid peavad olema migrantide olukord, nende töö, mitte ainult numbrid. ja selle küsimuse kohta, mis puudutab tuleviku äh, suhteid Aafrikaga, loomulikult ma jätan selle küsimuse vastata kolleegidele, kes seda olukorda palju paremini teavad, aga migratsioon on üks põhilisi punkte, ütleks mina. kui me tahame reaalset reaalselt ühiselt hallata äh, Aafrika migratsioonivooge Euroopas ja tuua fookusesse inimõigused, äh, migrantide õigused, nii nagu see olema peaks. üks teine määritimõistmine, mida tuleb natukene ähm, selgitada või, või nii-öelda väike areng iseenesest ei peata migratsiooni seda on tõest-, seda on maailmas tõestatud ikka ja jälle, seda tõestava, tõestame meie siin. mina olen pärit riigist, mis on Euroopast ja ma olen oma kodumaalt eemal elanud viimased kakskümmend üheksa aastat. ehk ise, iseenesest areng ei peata migratsiooni, aga ta ei peagi seda tegema, selleks pole mingit põhjust. arengu mõte seoses sellega, et inimesed liiguvad ringi, on see, et see loob tingimused, millega inimesed otsustavad liikuda omal valikul, nii nagu mina seda tegin. mitte sellepärast, et on hädavajalik, sellepärast et nad on nälgas, sellepärast et on äh, sotsiaalsed rahutused või mis iganes. Läheme natukene kaugemale sellest mõttest, et kui me anname arenguabi Aafrika riikidele, kust immigratsioon on suur, siis me peatame selle voogu ja võib-olla natukene see väheneb, see võib-olla muutub mitmekesisemaks, aga see ei peata seda. ja kui see on eesmärk, mis me endale seame, siis me ei, meil ei, ei õnnestu. mis puudutab Euroopa Liidu poliitikate koherentsust, te mainisite teatud valdkondi, põllumajandus, kalandus, et see võiks mõjutada migratsiooni. ma arvan, et see on suur väljakutse ja see on see koht, kus Euroopa Parlamendi äh, funktsioon on hädavajalik selleks, et äh, me liiguksime õiges suunas. üks väike näide. me räägime sellest, et tegeleda migratsiooni tõukejõududega. niisiis me oleme plaaninud sekkuda mitmes Ameerika riigis selleks, et parandada tingimusi kogukonna tasandil, nii et inimesed ei peaks ära liik-, kolima samal ajal. Needsamad riigid on need, kuhu me saatame saadame mõttetu hulga migrante, kes Euroopasse on jõudnud, arvestamata üldse seda, kas taoline tagasisaatmise äh, hulk mõjutab negatiivselt seda, mida me püüame nendes riikides saavutada. niikaua, kuni meil on see ebakõla, see vastuolu mingi meetme vahel, mis me peame astuma äh, sisedimensioonis ja mis me teeme välisdimensioonis, siis on oht, et meil on poliitikat, mis ei käi omavahel Äh, kokku, millel on väga tõsine negatiivne mõju mitte ainult äh, migratsioonivoogudele, mitte ainult inimestele, vaid riigi arengule. me peame olema suutelised tasakaalustama sisemisi vajadusi selle poliitikaga, mis me teeme arenguabi ja välissuhete alal ja loomulikult selle viimane aspekt on nii, nagu ma enne mainisin. Euroopa liikmesmaad on lubanud et arenguabi ei ole tingimuslik. sellest hoolimata migratsioonipoliitilised otsused täpselt seda teevad. areng, motivats-, motivatsioon põhineb migratsioonivoogude alasel koostööl. meil on vaja palju paremat öö, äh, ko öö, äh, kooskõla selles valdkonnas, aitäh! suur aitäh ja läheme edasi. Inkurdudanis, ma väga vabandan, äh, et ma hääldan teie nime valesti, nii et loodetavasti teil on võimalus meile anda oma seisukoht. aitäh, et annate mulle võimaluse rääkida siin Pan-Aafrika Parlamendi esimehena, mis esindab kogu mandrit. esmalt sooviksin tänada Michael, Michal Kaalerit, minu head sõpra, kellega me oleme kokku puutunud väga erin-, raske küsimusega, mis puudutas vaba liikumist Kesk-Aafrika riikides. Kesk-Aafrika riigid öö, otsustasid tollibarjäärid kaotada, nii et ei, see on meie jaoks suureks edusammuks, suureks sest selline koostöö saab Aafrikat aidata. tahaksin rääkida rändeprobleemidest. Aafrikas on täna kahte tüüpi rännet. ja vaja on, et see ka, et meie parlamendisaadikutena seda ausalt ütleks, on olemas äh, sisene äh, äh ränne. täna räägitakse äh, kliimapõgenikest, Aafrika kannatab kliimamuutuste mm, pärast Äh, Tšaadi äh, järv näiteks on äh, mitu korda vähenenud, kõik need inimesed, kes elasid Tšaadi järve ääres, nagu ka mina ja minu naaber, need inimesed on kõik ähm, seal on toimunud väga palju muutusi rahvastikus ja suureks probleemiks on ka Boko Haram. me unustame, et Euroopa äh, et meil on olnud ühine äh, ühine ajalugu Euroopa riikidega, teil ei õnnestu meist lihtsalt lahti saada ja seetõttu me peame ühiselt tegelema Aafrika probleemidega. ja seetõttu ma kutsun teid, me kutsume teid üles, et Pariisi lepet rakendatakse, et Aafrika riigid saaksid äh, abi äh, nendest meetmetest Äh, kliimaränne, meie äh, põllumajandus, me ei saa enam Aafrikas põllumajandusega tegeleda, sellepärast et me enam ei saa aastaaegadega hakkama. ja meie põllumajandust ei ole kunagi subsideeritud, nii et me ei saa olla võrdsed Euroopa põllumajandusega. nii et äh, see on väga pakiline, minu öö, üleskutse on, et Pariisi leping oli meie jaoks kergenduseks pärast ähm, pikki läbirääkimisi ning nüüd pärast Bonni, pärast Pariisi Marrakechiga on hakatud rakendamise üle läbirääkimisi pidama, aga kliimamuutused äh, on suureks probleemiks meie inimestele, meie inimesed peavad äh, välja rändama ja ma pean rääkima ka äh, olukorrast Liibüast orjus on äh, kadunud, aga täna Liibüas ähm, müüakse inimesi äh, äh, odavamalt kui kariloomi. ma ise olen karjakasvataja, ma, mina oma loomi nii odavalt müüa ei saa. kes on alustanud selle olukorra Liibüas? kes kontrollib Liibüat? see olukord, mis enne oli, oli lihtne. tegemist oli direkt-, dikta-, diktaatoriga, me ütlesime, et vaja on ta kõrvaldada, aga milline on praegune olukord Liibüas? me peame jagama vastutust selle eest. me ei tee seda, mida me peame tegema, aga teie, mõned teie juhid kiirendavad seda protsessi, et meie manner jääks sellisesse olukorda, kus me praegu oleme. ja mis puudutab demokratiseerimist, siis mandri äh, dele-, eh, demokratiseerimine toimus väga kiiresti, meil ei ole olnud aega meie inimesi koolitada plura-, pluralistliku demokraatia alal. Eh, Keenias kaks vaenlast võitlevad üksteisega, kas me nimetame seda äh, demokraatiaks, tegemist on kahe inimesega, kes üksteist tapavad, meil ei ole olnud aega oma rahvast koolitada või oma valijaid koolitada ja siis meile öeldi, öeldi, et kui te tahate abi saada, siis on vaja demokraatiat. ja mm, Aafrikas riikides on mm, mitusada poliitilist parteid, neil ei ole mingit ideoloogiat ja meil on väga palju valimiste järgseid äh, kriise, sellepärast et äh, valimistulemusi alati vaidlustatakse. me ehm, ei saa öelda, et edusamme ei ole olnud, me teeme küll edusamme, aga mis puudutab olukorda Zimbabwe's, siis seda on hästi kirjeldatud. inimesed, kes võitlesid vabanemise eest, aga nüüd on nende eh, liider, inimene, kes tegelikult vajaks puhkust, aga ta ei taha seda, majandus on väga halvas olukorras ja kõik muud tagajärjed ka. nii et ma arvan, et me lähme siiski õiges suunas. ning mis puudutab eh, meie suhteid Euroopa Liiduga, siis eh, ma arvan, et see, mida me teilt ootame, teilt kui kolleegidelt, on see, et te survestaksite teisi vaja on, et meil oleks tehnoloogiat, et me saaksime koha peal ümber töödelda oma loodusvarasid, e, sest kui meil oleks äh, töökohti, ma olen käinud Itaalias äh, pagulaslaagrites, kui küsida, et kas sa tahad äh, Äh, Aafrikasse tagasi tulla, siis nad ütlevad, et jah, tahaks küll, aga mis mul seal teha on, et kui meil õnnestuks Aafrikat industrialiseerida, kui meil õnnestuks oma toormaterjale väärindada, siis äh, annaks see meile ka töökohti, sellepärast et äh, kui aga inimesed rändavad välja sellepärast, et äh, õnne leida. inimene, kes rändab läbi Sahara kõrbe, teab, et ta võib äh, surra Vahemerel, aga ta ikkagi loodab, et ta saa-, leiab õnne ja tema perekond saab õnnelikuks. ning Marshalli plaan minu jaoks tähendab seda, et meil on vaja äh, meie manner mm, industrialiseerida, meil on vaja oma toormaterjale äh, väärindada äh, selleks, et äh, luua lisandväärtust ja naiste roll. meie Panna-Aafrika parlamendis oleme naised seadnud oma tegevuskavas esikohale, et naiste ja tüdrukute probleemid on meie jaoks väga olulised. aga kuidas la-, lahendada noorte probleeme, kui äh, meil ei ole neile midagi välja pakkuda nende tuleviku jaoks. rändeprobleemid jäävad kestma ja sellepärast ma, mul on kaks üleskutset. esimene üleskutse, et me peaksime panema endale paika eesmärgid selleks, et taunida seda, mis toimub Liibüas praegu, kus inimesi müüakse aafriklased ei ole seda väärt, mis seal toimub ja teine üleskutse, ma kutsun teid üles töötama selle nimel, et äh, Pariisi kliimalepet hakatakse rakendama, äh, oleks võimalik äh, võtta meetmeid selleks, et äh, meil äh, oleks võimalik oma arengut edendada. Mm, ma tahaksin tänada teid selle võimaluse eest siin sõna võtta. ma rääkisin pikalt, aga tahan ka teistele võimaluse anda. me peame olema solidaarsed. Euroopa on ennast üles ehitanud tänu Aafrikale. me ei saa seda varjata, aga me tahame, et Aafrika areneks tänu Euroopale. aitäh! Thank you very much and um, finish off with suur tänu ja lõpetan härra Senessa omagiga. aitäh, härra esimees ma tahan vastata parlamendiliikmete muredele. Äh, Anissa Ampanzeri, see puudutas Aafrika demokraatia äh, juurt vabadusi ja ta tõstatas seda ar, äh, võrreldes seda äh, vanglaga, mis puudutab migratsiooni arengut. ma tahan seda vaadelda äh, juriidilises äh, äh, ähm, legaalse migratsiooni äh, vaatenurgast, mitte illegaalse vaate äh, migratsiooni äh,. areng iseenesest ei ole imeravim selleks, et lahendada migratsioon. inimesed liiguvad äh, sellest hoolimata, kas me arendame neid või ei. ma tahaksin uskuda, et äh, äh riigid austavad äh, legaalset migratsiooni ja see toob mind äh, selle mureni. ja see mure viitab praegusele olukorrale Zimbabwes, Keenias ja mõnedes teistes Aafrika riikides, kus demokraatia on väga turisevatel jalgadel, kus need riigid tegelikult ei esinda seda, kus me täna oleme demokraatia mõttes Aafrikas. me võime tulla toime paremini kui see, kuhu me praegu jõudnud oleme, selles pole mingit kahtlust, aga ma olen nõus, et on väga-väga tähtis, et demokraatia peab olema väga tugevatel jalgadel Aafrikas, meil on vaja seda, me peame looma keskkonna äh,, välismaisteks äh, otseinvesteeringutest, me näeme seda arengut, mis me enda arvates paika saime, äh, mis peaks tõkestama ebaseaduslikku äh, immigratsiooni, selleks, et investorid tahaksid oma raha siia tuua, siis selgelt tahavad nad selget demokraatlikku keskkonda, nad tahavad olla kindlad, et seadused on paigas, see on see, kus meie äh, ametisse tulevad, nad tahavad olla kindlad, et meil on erapooletu kohtuvõim, mis lahendab val-, äh, vaidlusi, kes suudab kaitsta nende investeeringuid, mida me, äh, nad sisse toovad. kui me saame kõik need mured lahendatud, siis me suudame sellega hakkama saada. juhul kui saame toetust institutsioonidest, nagu seda on Euroopa Liit, ja siis oleme juba poolel teel koju, aitäh! suur aitäh teile sõnavõttude eest! see oli üks Euroopa Liidu, äh, Euroopa Parlamendi Aafrika nädala oma üritusi, külalistel on ilmselt võimalus suhelda Euroopa kolleegidega lähemate päevade jooksul, selle nädala jooksul. kolmapäeval toimub kõrgetasemeline konverents. teeme terve hulga huvitavaid paneele, me hea meelega kuulame ära äh, paljusid teist kui me selle võimaluse saame. siin ma tahan kasutada võimalust selle komisjoni äh, esimese karanteena, ma tahan tänada kõiki sõnavõtjaid, ma tahan tänada külalisi, et nad tulid, tänan äh, parlamendiliikmeid sõnavõttude eest ja ootan huviga võimalust jälgida seda nädalat kulisside tagant ja tervitan teid kõik oma ametis. sellega lõpeb tänane Välisasjade Komisjoni äh, koosolek. jätkame homme hommikul oma päevakorraga kell üheksa, ütleb mulle äh, nii proua, nii et kolleegid, palun olgem siin homme hommikul kell kaheksa, nii et me saame hääletusega ilusasti edasi liikuda. aitäh teile kõigile, et te siia tulite ja kohtume teie kõigiga homme hommikul. sellega lõpeb tänane päevakord. ilusat õhtut ja jõudke ilusti koju